Austrevitšuselt, palun, kallis kolleeg. Mr President, it's too noisy. härra president, siin on liiga lärmakas kõik zur Geschäftsordnung, Herr Kollege Austrevicius. kodukorra kohta kolleeg Austrevicius, palun. lugupeetud president, ma ei tea, kas keegi kuulab mind ka. kuulake mind. Join me. Mr President, colleagues president kallid kolleegid kaks aastat tagasi teisel aprillil kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Euroopa Parlament äh, absoluutse häälteenamusega võttis vastu soovituse nõukogule viisa Äh, piirangute sisseviimise kohta nendele Venemaa ametnikele, kes olid Sergei Magnitski mõrva äh, kaasatud ja parlament palus, et nõukogu paneks Euroopa Liidu viisakeelu peale kolmekümne teisele ametnikule Venemaalt, kes vastutasid Sergei Magnitski äh, mõrvamise eest ja tema ema tagakiusamise ja lese tagakiusamise pärast härra president, ma tahaksin teie tähelepanu pöörata sellele, et eile toimus Euroopa Parlamendis üritus, selle korraldas üks meie kolleegidest, Euroopa Parlamendi liige ühest väga austusväärsest fraktsioonist ja sellel üritusel oli kaks, ma ütlen kaks isikut Magnitski nimekirjast, Pavel Karpov ja Andrei Pavlov kes lasti Euroopa Parlamenti selleks, et nad saaksid oma kõne pidada ma pean seda väga kahetsusväärseks, et selline asi Euroopa Parlamendis toimub. härra president, tahan teie tähelepanu juhtida sellele, et me peame enda otsuste kinnipidamise eest hoolitsema. aitäh, kolleeg Austrevitšus, me uurime seda kallid kolleegid, homme on meil, vabandust, täna on meil väga-väga pikk hääletus ees. teenistused ütlevad, et see kestab väga kaua ja sellepärast äh, erandkorras me täna suulisi hääletuse selgitusi ei luba, vaid hääletuse selgitused on võimalik esitada kirjalikult. Wir kommen nun zur Abstimmung asume hääletama. kõigepealt kolleeg Asise raport, mis puudutab Euroopa Liidu Gruusia vahelist ühist lennunduspiirkonna lepingut, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kes soovib kodukorra kohta märkuse teha, see on vastu võetud, Assise raport. härra Kavada. härra Kavada. see ei puuduta kodukorda, tegemist on tehnilise probleemiga meil, me ei kuule prantsusekeelset tõlget, kas äh, tehniline teenistus võiks hoolitseda selle eest, et äh, prantsuskeelne tõlge on väga vaikne. kas kellelgi on veel probleeme prantsusekeelse tõlgega? tundub, et nüüd on olukord parem, ütleb härra president. järgmine asi, see raport Euroopa Liidu, Iisraeli vaheline Euroopa Vahemere piirkonna lennundusleping nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmiseks Jaak Onsaari raport konventsioon tolliasutuste vastastikuse abi ja koostöö kohta. raportööril on sõna kaheks minutiks. Frau Jaukensaari proua Jaagonsaari. hästi ja täällä oli nii kova meteli, et en kuulnud puheenvuoroa, mutta... härra president, siin on nii palju lärmi, et ma ei kuulnud, et te andsite mulle sõna ma tahaksin tänada tolliasutuste esindajaid. me räägime Horvaatia Euroopa Liidu tolliasutuste vastastikust abist ja koostööst. tolliametnikud teevad väga palju ära pettuste ennetamiseks ja ma loodan, et Horvaatial õnnestub selle lepinguga liituda nii kiiresti kui võimalik. aitäh, proua Jaakonsaari, aitäh, et äh, ka meie kojast rääkisite, nimeline hääletus ja hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud lõppreta raport äh, kolleeg Piha parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi lapse huvide kaitse Euroopa Liidus Euroopa Parlamendile adresseeritud petitsioonide põhjal, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks on meil taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega Euroopa Sotsiaalõiguste Samba loomisele, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi Siile raport Euroopa Raudteeagentuur. meil on ettepanek lükata nõukogu ettepanek tagasi, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sellega õigusakt vastavalt parlamendi ja nõukogu otsusele äh, on kehtiv järgmisena Bilbao Barandika raport. siin on ettepanek, nõukogu ettepanek tagasi lükata, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükata. seega äh, see õigusakt vastavalt parlamendi ja nõukogu kokkuleppele on vastu võetud. edasi Kraameri raport, samamoodi ettepanek lükata nõukogu ettepanek, kes on poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, ka siinkohal tuleb mulle öelda, et Es wird um Überprüfung gebeten. paluti kontrollida, hääletus on alanud. Haben alle abgestimmt? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud, seega õigusakt vastavalt parlamendi ja nõukogu kokkuleppele on vastu võetud, edasi Cora van Nieuwenhuiseni raport. kogu tekst, ka siin raportöör soovib kaheks minutiks sõna saada, palun, proua raportöör. mikrofon, pide. mikrofoniga palun, proua Nieuwenhuisen. jah yeah. You, aitäh, härra president, ma arvan, et me kõik võime olla väga uhked Euroopa üle, sest pärast seda hääletust on meil esimesena maailmas paika pandud seadusandlus äh, korraldatud näitajatega kasutatavate indeksite pettuste vastaseks võitluseks. tegemist on suurepärase tööga, mida on tehtud siis parlamendis. aitäh härra Niedermayele, härra Fernandisele, proua Sünbörnile ja kõikidele parlamendiametnikele, kes olid kaasatud selle õigusloomelise ettepaneku väljatöötamisse. aitäh! aitäh, proua Neuwenhuisen! edasi, muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd hääletame komisjoni ettepaneku üle, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, õigusloomeline resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? vastu võetud, edasi proua Tlabajova raport kõigepealt kogu otsus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi resolutsiooni ettepanek, muudatusettepanek kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa poolt, soovite kontrollida, kakskümmend üks hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu. tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime, siin on liiga palju erapooletuid. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. Abgelehnt tagasi lükatud. kuuskümmend kuus originaalversioon kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu. kontrollime, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kuuskümmend kaheksa kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend neli, kakskümmend kolm, kontrollime, kahtekümmend kolme, hääletus on alanud. Wir überprüfen Änderungsantrag 23. kontrollime muudatusettepanek kakskümmend kolm, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend neli, kes poolt? vastu? erapooletu? tagasi lükatud kakskümmend viis poolt? vastu? erapooletu? tagasi lükatud kakskümmend kuus poolt? vastu? erapooletu, tagasi lükatud neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud viiskümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kakskümmend seitse, viiskümmend, kontrollime, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaks poolt, vastu erapooletult tagasi lükatud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksanimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, üheksa nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kümme, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakssada nelikümmend kaks originaalversioon, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kolm nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud viiskümmend neli nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud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 kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt. täpselt sama enamusega nagu enne, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend, kes poolt? vastu? erapooletu? tagasi lükatud nelikümmend üks poolt? vastu? erapooletu? tagasi lükatud nelikümmend kaks, kes poolt? vastu? erapooletu? tagasi lükatud kolmsada nelikümmend neli originaalversioon kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üksteist, nimeline hääletus. nelikümmend kuus, kontrollime, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud üksteist nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend seitse nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend seitse nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. originaalversioon langeb ära kaksteist, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa kolmes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa kontrollime. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud kolmas osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige nelisada originaalversioon, kes poolt, vastu pole selge, arvatavasti tagasi lükatud, kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelisada viis nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige nelisada kümme, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelisada kolmkümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanekud kolmteist ja neliteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. vabandust, muidugi tagasi lükatud. viisteist, kes poolt, ei, ei, ma otse loomulikult, sest ma nägin, aga mul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 resolutsiooni ettepanek äh, muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. meil on veel üks Labajova raport, see puudutab Kontrollikoja eriaruandeid. lõige üheksa esialgses tekstis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vabandust, hääletus on uuesti alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. resolutsiooni ettepanek tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmiseks Schmidti raport kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine, äh, arengufond. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. edasi resolutsioon, muudatusettepanek kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend, lõige seitsekümmend üheksa originaalversioon, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üks nimeline hääletus. soovite kontrollida kolme, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üks nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud esialgne versioon, lõige sada, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud originaalversioon langeb sellega ära. resolutsioon tervikuna muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. järgmiseks Piiperi raport üldeelarve täitmisele. kodukorda puudutav küsimus, palun, kallis kolleeg aitäh, president. Put-, minu sõnavõtt puudutab lõiget nelikümmend üheksa, kus keelatakse äh, parlamendi liikmete äh, kõrvaltöökohad ja siin tehti taotlus eraldi hääletuse kohta, aga pärast tähtaega. meie usume, et on täiesti vastuvõetamatu see, et taotletakse siin nii tähtsas küsimuses eraldi hääletust pärast tähtaega, isegi kui president Schulz selle siiski heaks kiidab, nii et kõigepealt me palume, et me hääletaks lõige nelikümmend üheksa üle, kus parlamendiliikmete kõrvaltööotsad ära keelatatakse. kui on siiski erandmenetlusega tegemist, siis me palume, eh, et kui te seda siiski teete, siis me tahame nimelist hääletust mir wird gesagt dass der präsident mulle öeldi, et president otsustas, et hääletatakse selle üle. mina arvan, et see otsus võeti headel põhjustel vastu, sellepärast jään selle otsuse juurde. kas keegi on selle vastu, et me hääletame nimeliselt? ei, siis hääletame nimeliselt. aga alustame kõigepealt otsusega üleüldiselt. kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi resolutsioon, lõige kolmteist, esialgne versioon kahes osas esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. lõige neliteist, originaalversioon kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, teine osa poolt, vast-, see langeb ära. lõige kaheksateist, muudatusettepanek neliteist, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, lõige kakskümmend kolm nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kakskümmend kuus kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu näe, paremal poolel ei näe ma mitte midagi, nii et kontrollime. teine osa. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek viis, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks, esimene versioon, kes poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend seitse on tagasi võetud, viiskümmend kaheksa nimeline hääletus. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. langeb ära nüüd viiskümmend seitse ja ka originaalversioon. lõige kolmkümmend neli nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. viiskümmend üheksa nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend langeb ära. lõige kolmkümmend kuus, originaalversioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kolmkümmend seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend neli ja nelikümmend viis langevad sellega ära, viisteist, kes poolt? vastu? kes poolt, sotsiaaldemokraadid, kui te kätt ei tõsta, siis ma ka ei tea. vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend üks nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kolmkümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsenimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. üks nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend kolm. kes poolt? vastu? erapooletu, tagasi lükatud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 kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. seitseteist langeb sellega ära. lõige nelikümmend üheksa originaalversioonis, nagu kokku leppisime, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud viiskümmend kolm kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. pärast lõiget viiskümmend neli muudatusettepanek nelikümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend seitse, kontrollime, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksa. nimel hääletus on alanud. siiski vabandust, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend ja kakskümmend üks ning nelikümmend kaheksa, sest nad on ühesugused. nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. edasi kolmkümmend kuus koos suulise muudatusettepanekuga, mille teeb kolleeg Piiper, palun. kolleeg Piiper, palun. Micro. Micro mikrofoniga, palun. see puudutab Luksi auhinda. me soovime välja võtta selle uuringu, mida veel ei ole avaldatud, seal on nimelt kirjas, et meil on väga kahju, et seda uuringut ei ole avaldatud ja me tahame välja võtta selle sõna sügavalt kahju, sügavalt ära ja teiseks, Luksi auhinna uuringu tulemused tuleks ka kultuurikomisjonile edastada, mitte ainult eelarve kontrolli komisjonile. see on suuline muudatusettepanek, mis on paljude fraktsioonidega kokku lepitud. kas keegi on vastu? ei ole, siis hääletame, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend kaks ja nelikümmend üheksa identsed, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud äh, seitsekümmend kaks originaalversioon, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitsekümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud viiskümmend, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. lõige seitsekümmend viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend viis nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud viiskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, viiskümmend üks, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud lõige kaheksakümmend kolm, originaalversioon kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kaheksakümmend neli, originaalversioon kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kaheksakümmend viis, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, era, erapooletu tagasi lükatud. lõige kaheksakümmend kuus, muudatusettepanek kakskümmend üheksa. kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõik äh,, muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. lõige üheksakümmend üheksa, originaalversioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud viiskümmend kaks kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend üks nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. kakskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kuus, kakskümmend kuus kahes osas, esimene osa, kes poolt. sotsiaaldemokraadid, kas te olete poolt? poolt, vastu, erapooletu, kontrollime. aga kallis rahvas, see kõik võtab väga kaua aega, kuid fraktsioonid lihtsalt ei hääleta. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. kümme, kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend neli poolt vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksateist poolt, vastu, kontrollime, üheksateist, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kolmkümmend viis kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üksteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaksteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. resolutsiooni ettepanek tervikuna muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmiseks Tšarnetski raport üldeelarve Euroopa Nõukogu ja Ülemkogu ja kõigepealt äh, otsus äh, edasi lükata. Mm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. kogu resolutsioon samuti nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud Vistiseni raport, kõigepealt kogu otsu poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, äh, äh, taotlus kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja kogu resolutsiooni meile hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. see on Etski raport Euroopa Liidu kahekümne üheksast aasta üldarve kontrollikoda kogulise poolt vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek üks poolt vastu, erapooletud vastu võetud ja kogu resolutsioon nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. Pihtiseni raport üldeelarve Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kõigepealt äh, kogu otsus poolt vastu, erapooletud vastu võetud, ähm, äh, äh, ettepanek üks poolt vastu, erapooletud. ja kontrollime, ega hääletus on alanud. Mm, vahel ei, ei tõsta keegi eriti kätt, nüüd on hääletus lõppenud vastu võetud kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neli poolt, vastu, erapooletud. ja kohe kontrollime, palju erapooletuid oli, hääletus on alanud. haben alle abgestimmt? kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. kogu resolutsiooni meile hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. Makovee raport endiselt üldterve regioonide komitee. kogu otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. resolutsiooni ettepanek, muudatusettepanek üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja kontrollime. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolm poolt, vastu kontrollime ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viis poolt, vastu, erapooletud. ja kontrollime ka seda, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse langeb ära ja kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. Sarnetski raport.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 kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend seitse algtekst, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud viis poolt, kontrollime. muudatusettepanek üks, kontrollime ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud, viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja kogu resolutsiooni meile hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. Tšernetski raport Euroopa ombudsman, kogu otsus, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. resolutsiooni ettepanek muudatusettepanek nagu üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaks poolt, vastu, erapooletud. eeldan, et vastu võetud, aga kontrollime siiski. muudatusettepanek kaks. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud ja kontrollin ka seda, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud selgelt tagasi lükatud. neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis. nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. paragrahv kakskümmend kaks, nimeline hääletus, algtekst ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. kogu resolutsiooni meile hääletus, nii hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. Makovei raport. üldeelarve Euroopa andmekaitse inspektor kogu otsus poolt vastu, erapooletud vastu võetud, resolutsioon, nimele hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd äh, mitu raportit kolleeg Voonilt. esimene neist on finantsjuhtimine kontroll Euroopa Liidu ametite äh, puhul, äh, muudatusettepanek kaks poolt vastu, erapooletud vastu võetud, muudatusettepanek üks poolt ja muudatusettepanek kaks kontrollime poolt, vabandan hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kogu resolutsiooni, mille hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. ja nüüd energeetikasektori reguleeritud asutuste koostööamet. kogu otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. jällegi Vooni raport elektroonilise side Euroopa reguleeritud asutuste ühendatud ametibüroo kogu otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud jällegi Vooni raport Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskus. kogu otsus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. Ligioni raport Euroopa Kutseõppes Arenduskeskus, kogu otsus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud jällegi Vani raport, nüüd Euroopa Politsei kolledž, kogu otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. Vooni raport Euroopa Lennuohutusamet, kogu otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud kes kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud jällegi Vooni raport. Euroopa varjupaiga küsimuste tugiamet. kogu otsus, äh, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. jällegi Vooni raport Euroopa Panga ja Pangandusjärelevalve kogu otsus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kogu resolutsiooni, meelne hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud jällegi Vooni raport, haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa Keskus kogu otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud jällegi Vooni raport, Euroopa Kemikaaliamet, kogu otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud vastu võetud, jällegi mõni raport. Euroopa Keskkonnaamet, kogu otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud jällegi mõni raport Euroopa Kalanduskontrolli Amet ja kogu otsus poolt vastu erapooletud vastu võetud. paragrahv kakskümmend kolm algtekstis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud ja nüüd Vooni raport Euroopa Toiduohutusamet, kogu otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja kontrollime kogu otsus hääletus on alanud. jah, võib-olla siin äh, liiga kiiresti tegutsesin. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolm poolt. vastu. erapooletud, tagasi lükatud, paragrahv kaheksa, algtekst, kolmas osa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt vabandust, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmas osa poolt, vastu, viis tagasi lükatud, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud otsepank üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. paragrahv üksteist algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, äh, muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, äh, kolmteist algtekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, äh, muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud ja kogu resolutsiooni meile hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. jällegi Vooni raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut, kogu otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kogu resolutsiooni meile hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud äh, Legiooni raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide järelevalve kogu otsus poolt vastu, erapooletud vastu võetud, resolutsioon, nimele hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. Vooni raport Euroopa Innovatsioonitehnoloogia Instituut, kogu otsus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. Vooni raport Euroopa Ravimiamet, kogu otsus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. vabandust, paragrahv kakskümmend, kes on poolt? paragrahv kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kogu resolutsiooni meile hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. on raport Euroopa narkootikumide ja narkomaania seirekeskus, kogu otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud äh, Vooni raport Euroopa Meresõiduohutuse Amet, kogu otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud Vooni raport Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet kogu otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. delegatsiooni raport Euroopa Raudteeagentuur, kogu otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud Euroopa väärtpaberituru järelevalve koguv otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. Euroopa koolitusfond, kogu otsus poolt, vastu erapooletud vastu võetud, kogu resolutsiooni meile hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. vabaduse turvalise õiguse rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemi operatiivjuhtimise juhtimise Euroopa Amet. kogu otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kogu resolutsiooni meile hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud ja nüüd äh, Euroopa Töötuse Töötervishoiuagentuur, kogu otsus poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kogu resolutsioon, nimeline hääletus. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud Euratomi tarneagentuur, kogu otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd Euroopa Elu ja Töötingimuste Parandamise Fond, kogu otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. Euroopa õigusalase koostöö üksus, kogu otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud Euroopa Politseiamet, kogu otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd Euroopa Liidu põhiõiguste amet, kogu otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kogu resu- äh,, muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, muudatusettepanek üks langeb ära, kogu resolutsioon, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. Elimene Voni raport Euroopa Liidu liikmesriigide välisküll tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa Agentuur. kogu otsus poolt, vastu erapooletud vastu võetud, äh, kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud ja lõpetuseks Vanja raport Euroopa GNSS-i agentuur, kogu otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kogu resolutsioon, nimele hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud ja nüüd eelarve täitmisega me ei ole veel läbi saanud, vaid on veel Marinescu raportid. me alustame ühisettevõtte Artemisega Ehm, mis äh, puudutab siis äh, edasilükkamist äh, poolt vastu erapooletud ja vastu võetud kogu resolutsiooni nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud edasi ühisettevõte Clean Sky ja kogu otsus poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kogu resolutsioon nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud ühisettevõte ECSEL, kogu otsus, nimene hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kogu resolutsioon jällegi nimele hääletus ja hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud edasi ühisettevõte ENIAC ja heakskiitmise edasilükkamine poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kogu resolutsioon, nimene hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, vastu võetud edasi kütuseelemente ja vesiniku valdkonna ühisettevõte. kogu otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kogu resolutsioon ja meile hääletus, hääletus on lõppenud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. innovatiivsete ravimite algatuse teise ühi-, teine ühisettevõte. kogu otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kogu resolutsiooni meile hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. Idri ja tuumasünteesi energeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte otsus edasilükkamise kohta, kogu otsus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud ja nüüd resolutsioon paragrahv kolm algtekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud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 kogu otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, vastu võetud. ja nüüd Pirinski raport Euroopa Investeerimispanga kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aruanne. otsaprank seitse nimene hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. paragrahv üheksa, algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kolmes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud. eeldan, et vastu võetud. kas soovite kontrolli, kontrollime esimest osa? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud teine osa. poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. ja ka siin kontrollime, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend neli kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa, algtekst eh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast ne-, paragrahv nelikümmend üks, eh, üks eh, ja poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ma seda pean kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, viis kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud ja soovitakse kontrolli esimene osa ja kontrollime elektrooniliselt. oleks niikuinii pidanud seda tegema. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa poolt vastu, erapooletud tundub, et vastu võetud jällegi samasuguse enamusega. soovitakse kontrolli, siis avame hääletuse. Alle abgestimmt, die Abstimmung ist geschlossen. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, peaenduspunkt E algtekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa, osa langeb ära ja kogu resolutsiooni meile hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud ja edasi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 kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud paragrahv kümme kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist, algtekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kakskümmend üks, algtekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaks poolt, vastu erapooletult tagasi lükatud, põhjenduspunkt G kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletult vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud, kogu resolutsioon poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Ferro raport üldsuse juurdepääs dokumentidele aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat viisteist muudatusettepanek seitse kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kaheksa kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt. esimene osa kontrollime, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksa kahes osas, esimene osa, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kümme kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige neliteist kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. lõige viisteist, esimene osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kakskümmend neli, kes poolt, soovite kontrollida, lõige viisteist, teine osa, kontrollime, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud angenommen. vastu võetud lõige kakskümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kakskümmend viis, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kakskümmend seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud. lõige kakskümmend seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige kakskümmend üheksa, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, lõige kolmkümmend üks. teine osa kontrollime. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. tõesti väga raske on täna olnud paar korda, aga praegu on väga selge see asi siin. kolmkümmend üks poolt vastu, erapooletu. ECR ei hääleta nüüd, veel kord palun, kolmkümmend üks, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kolm, esimene osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vabandust, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend neli, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud nelikümmend kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kaks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. resolutsiooni ettepanek tervikuna. nelikümmend kaks teine osa kontrollime, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tundub, et üks fraktsioon vähemalt praegu hääletas teistmoodi kui enne, ütlen teile seda lihtsalt vastu võetud resolutsiooni ettepanek tervikuna muudetud kujul, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmiseks Kuuneva raport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 kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige üksteist kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. lõige kaksteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud, lõige kolmteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud, lõige neliteist, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud, lõige viisteist, originaalversioon, kes poolt? vastu erapooletu, tagasi lükatud. seitseteist, kolmes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu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 tagasi lükatud, teine, kolmas osa hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kakskümmend kolm originaalversioon, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kolm kahes osas, esimene osa poolt, erapooletu, vastu võetud teine osa nimeliselt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud kolmkümmend neli poolt, vastu. veel kord palun, kolmkümmend neli, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kuus kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend üks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. lõige kuuskümmend neli, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, väga palju erapooletuid on, nii et kontrollime. esimene osa, lõige kuuskümmend neli, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa, kes poolt, vastu, erapooletu, sama häälteenamusega vastu võetud, kuuskümmend viis poolt, vastu, ära, tundub, et sama häälteenamus vastu võetud, kuuskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, kuuskümmend kaheksa poolt kuuskümmend kuus, kontrollime, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada seitsekümmend jäi enne ju erapooletuks, sada ku-, äh, või kuuskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. põhjenduspunkt E kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. põhjenduspunkt I. kontrollime kolmandat osa põhjenduspunktist E, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. põhjenduspunkt I kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. põhjenduspunkt K, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud põhjenduspunkt O kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. põhjenduspunkt R, kes poolt, kontrollime, põhjenduspunkt O teine osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud põhjenduspunkt R, kes on poolt, vastu. kaks fraktsiooni jäävad erapooletuks, sellepärast kontrollime. põhjenduspunkt R. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. Angenommen. vastu võetud põhjenduspunkt V, kes poolt? vastu, erapooletu vastu võetud, põhjenduspunkt Y, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, põhjenduspunkt Z kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. põhjenduspunkt AE kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. põhjenduspunkt AG, kes poolt kontrollime teist osa e. e-hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud AG põhjenduspunkt, kes poolt, vastu, erapooletu. tagasi lükatud põhjenduspunkt AH, kes poolt, vastu, erapooletu. tagasi lükatud põhjenduspunkt ai, poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, põhjenduspunkt AK poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, põhjenduspunkt AM kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, põhjenduspunkt, kontrollite, soovite kontrollida AM-i teist osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. põhjenduspunkt A kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, taga, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. põhjenduspunkt AX, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. põhjenduspunkt ABA, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. põhjenduspunkt BD, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud põhjenduspunkt BE, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, põhjenduspunkt BF poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, põhjenduspunkt BL kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, põhjenduspunkt BM, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. resolutsioon tervikuna muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud wir kommen nun zum järgmiseks viimane raport, selleks on Randke raport, mis puudutab soolist võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu suurendamist digitaalajades. lõige üheksa originaalversioon kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kümme, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige üksteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige viisteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige seitseteist kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige üheksateist kuues osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmas osa poolt, vastu, tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. neljas osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viies osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, eelmise häälte enamusega kuues osa poolt, vastu, erapooletu, samuti vastu võetud. kakskümmend kaks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend viis, nimeline hääletus, kontrollime, kahekümne teise teist osa hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. lõige kakskümmend viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud, lõige kakskümmend seitse, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kakskümmend kaheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kakskümmend, kolmkümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend kaks kahes osas, esimene osa. okei okay., kolmkümmend üheksa, kontrollime, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige nelikümmend kaks, kahes osas esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime neljakümne teise teist osa, hääletus on alanud haben alle abgestimmt. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud. nelikümmend üheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolm, viiskümmend kolm kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend neli kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend viis kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend kuus, viiskümmend viis, teine osa, kontrollime, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud viiskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend viis poolt vastu, erapooletu, vastu võetud kuuskümmend kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kuuskümmend seitse kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. põhjenduspunkt D kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, lõige, põhjenduspunkt I kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. põhjenduspunkt D kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kallid kolleegid, enne kui toimub lõpphääletus, tahan teile öelda, et tõesti väga raske oli täna näha, palun vabandust, kui vahel valesti otsustasin, aga fraktsioonid ei hääletanud tõesti ühtemoodi. nii et palun andke andeks. ja nüüd lõplik hääletus resolutsiooni ettepaneku üle muudetud kujul Äh, nimeline hääletus, palun jätke kaart sisse, kuni hääletus on lõppenud. ärge jookske ära. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. Das Protokoll dieser Sitz selle istungi protokoll avaldatakse järgmise istungjärgu alguses, kui ei ole pretensioone, siis täna vastu võetud resolutsioonid äh, saadetakse edasi resolutsioonides mainitud isikutele, institutsioonidele. proteste selle kohta ei esitata. Euroopa Parlamendi täiskogu osaistungjärk katkestatakse. soovin teile kõigile head